ja kaalub võimalusi ASEAN-i toetamises, kui sellist abi palutakse. suur tänu, härra volinik. ja nüüd on meile esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut kuuelt fraktsioonilt, arutelu on lõppenud ja hääletus toimub pärast kolmanda resolutsiooni arutelu järgmine päevakord puudutab päevakorrapunkt puudutab Jeemenit ja alaealiste kurjategijate kohtulikule vastutusele võtmist, eriti seoses Mohammed Taher Tabet Samumi juhtumiga. kõigepealt saavad sõna autorid, esimesena kolleeg Šaake, palun. aitäh ma olen väga täis imetlust inimeste ees, kes on astunud vastu oma valitsustele, me oleme näinud seda Bahrainis, Jeemenis, Tuneesias ja mujal. noored tahavad midagi teha küünilisuse suhtumise asemel, internetivabadus peab astuma tsensuuri asemele. meil on terve rida mureküsimusi Jeemenis Eh, need on seotud demokraatia, kohtuvõimu sõltumatuse, eh, inimõiguste, eh, ajakirjanike ja blogipidajatega. eriti aga on meie jaoks murettekitav see öö, hirmu õhkkond alaealiste seadusrikkujate vastus. hoolimata rahvusvahelise üldsuse seisukohtadest, hoolimata sellest, et Jeemen on võtnud vastu kohustuse mitte panna toime surmanuhtlust alaealiste õigusrikkujate suhtes. väga raske on seal inimestel ennast kaitsta, me kutsume üles Jeemeni presidenti ja võimu võime pidama kinni oma seadusest ja oma rahvusvahelistest kohustustest ja mitte viim-, mitte eh, viima täide surmanuhtlust alaealiste õigusrikkujate osas ja kindlasti on vaja nende elutingimusi ja eh, õigusi ka parandada, aitäh! suur tänu, kolleeg Šake, nüüd proua Veržea, kolm minutit, palun. tänan, president. Araabia riikides on lausa rahvuslike liikumiste ja ülestõusude laine, see tundub jätkuvat. Nad astuvad vastu diktaatoritele tihti on need diktaatorid saanud jätkata oma tegevust lääneriikide vaikides. ükski riik ei tundu enam olevat kaitstud selliste prots-, protestide eest. asi on tõesti liiga kaua juba kestnud. Mm, meil oli Tuneesia resolutsioon siin hiljuti ja nüüd sai võetud vastu resolutsioon Egiptuse teemal me oleme ka tegelenud Alžeeriaga, aga Alžeeria resolutsioon ähm, hääletati maha, enamik äh, omal ajal ka keeldus nägemast seda, mis toimus Tuneesias. praegu Iraanis, Liibüas ja mujalgi on rahvaliikumisi ja samas hiljuti äh, näidati rohelist tuld partnerluslepingutele nende riikidega. aga kuidas Jeemeniga on? ega seal olukord parem ei ole. Jeemenis president Saleh on vaid kolmkümmend kolm aastat võimul olnud. noh, palju parem variant kui Liibüa, eh, nelikümmend kaks aastat on seal eh, Gaddafi võimul olnud. me ei saa eh, seda ignoreerida, naised ja mehed võitlevad vabaduse eest seal on vägivalda valitsuspooldajate ja valitsusvastaste vahel, sajad inimesed on saanud viga, eile eh, sai surma üks noor meeleavaldaja, politsei lihtsalt avas meeleavalduse pihta tule, meeleavaldajate pihta tule. meeleavaldajad on ennast eh, barrikaadide taha varjanud ja nii edasi siin ei ole seega küsimus mitte ainult äh, alaealistes. ma olen alati usu, uskunud, et igasugune demokraatlik riik, mis ei suuda vabaneda äh, sellisest karistusest, ei saa pidada loenguid teistele inimõiguste osas, aga muidugi eriti hull on olukord siis, kui äh, sellist karistust kohaldajate alaealiste kohaldatakse alaealiste õigusrikkujate suhtes ja samas inimese sünnikuupäeva on võimatu tuvastada. keegi ei suvatsegi kahelda, eh, kuidas on võimalik tõestada eh, taolises juhtumis asjaolusid, see tähendab, et reformid on vajalikud, paljud inimesed on seda nõudmas, me oleme esitanud oma ettepanekud ja ma siiralt loodan, et kõik koos meil õnnestub anda jah-hääl resolutsiooni eest, mis väärib seda meie parlamenti. suur tänu, kolleeg Veržia ja nüüd kolleeg Preda, palun. suur tänu, härra president. despre ceea ce se întâmplă pe străzile din Yemen în ultimele zile și siin mõistetakse noori surma ja me ei tohi vaadata mööda sellele, mis toimub Jeemenis, ka Jeemeni tänavatel viimastel päevadel. väga tähtis on ka meie fraktsiooni suhtumine. me ei tohi ära unustada seda, et selle resolutsiooni ettepaneku eesmärgiks, millest me ju ka täna räägime, on ju vältida alaealiste surmanuhtluse kasutamist Jeemenis surmanuhtlus on täiesti vastuvõetamatu karistuse liik ja eriti õudne on selle karistuse kasutamine alaealiste puhul. surmanuhtlus alaealistele on tegelikult vastuolus ka Jeemeni karistusseadustiku artikliga kolmkümmend üks, kuid Jeemeni ametivõimed siiski kasutavad surmanuhtlust. suur tänu, kolleeg Breda ja nüüd poolteist minutit kolleeg Rumeva Irueda, palun. suur tänu, härra president, ma arvan, et see kiireloomuline küsimus on tõesti kiireloomuline ja ma tahaksin Jeemeni presidenti üles kutsuda surmanuhtluste lõpetami-, surmanuhtlusi lõpetama kõikide alaealiste suhtes. aga nagu öeldud, me peaksime kasutama seda võimalust tõstatamaks ka neid kõiki põhilisi küsimusi, mis meil on selle riigiga. seepärast selles resolutsioonis, mille üle me hääletame, peaks olema ka kirjas, et parlament tunnistab, et nii Jeemenis nagu ka teistes araabia riikides, Tuneesias Alžeerias inimesed on tulnud tänavale sellepärast, et nad nõuavad rohkem demokraatiat ja reforme. paljud me-, paljusid meeleavaldajaid on rünnatud või nad on vangistatud. see on esimene muudatusettepanek ja teiseks avaldab oma muret sotsiomajanduslike probleemide pärast Jeemenis ja kutsub üles vältima kolleegi es-, äh, situatsiooni eskaleerimist ja kolmandaks avaldab oma solidaarsust meeleavaldajatega, mis, kes nõuavad äh, demokraatiat, elamisväärseid tingimusi ja tervitab äh, presidendi lubadust kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tagasi astuda ja loodab, et vägivald lõpetatakse ja et äh, olukord muutub rahumeelseks. Need oleksid minu muudatusettepanekud ja kui need lisatakse, siis oleks meil tegemist väga hea resolutsiooni ettepanekuga. suur tänu, kolleeg Rumme Virueda ja nüüd kolleeg Gretu poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president. surmanuhtlus on inimväärikuse vastane ja mina olen alati olnud surmanuhtluse vastane. on nii palju riike, kus kasutatakse seda barbaarset karistusmeedet ja olukord on veelgi õudsem siis, kui surmanuhtlust kasutatakse alaealiste karistamiseks. tegemist on ju lastega. meil on rahvusvaheline laste õiguste konventsioon ja seda konventsiooni tuleb rakendada ka Jeemenis. jah, on väga raske paljude alaealiste sünnikuupäeva määratleda ja see teeb need Jeemeni ametivõimude otsused veelgi õudsemaks. me peaksime täpselt vaatama, mis Jeemenis toimub, seal rikutakse inimõigusi, naisi diskrimineeritakse äh,, neil ei ole võimalik avalikust elust osa võtta, neil ei ole võimalik saada korralikku haridust. viimaste päevade meeleavaldused ei põhine mitte ainult majanduslikul olukorral, vaid ka so-, neil on sotsiaalsed põhjused. suur tänu, kolleeg Reetu, järgmisena härra Tännok, palun üks minut president eh, Jeemen on liitunud lapseõiguste konventsiooniga ja kodanikeni poliitiliste õiguste leppega. mõlemad keelustavad eh, alaealiste õigusrikkujate surmanuhtluse, eh, kui on kuritegu toime pandud enne kaheksateistkümnendat aastat. kui me räägime Hamed Samumi juhtumit ja seda, et surma mõistetute kambris hoitakse palju teisi alaealisi, tähendab rahvusvahelise õiguse rikkumine ja kuid kummaline on see, et neil ei ole korralikku sünnitunnistust ja seetõttu Jeemen on võrreldav brutaalse demokraatiaga Iraanis. kuid Jeemenis saab suurt abi lääneriikidelt, sealhulgas ka Euroopa Liidu poolt, et välja juurida Al-Qaeda terroriste, Iraan on paariariik ja seetõttu äh, kui me räägime Jeemeni presidendist Abdullah Saleh, siis ma kutsun üles kõrge esindajat äh, Ähm, olema armuline näiteks juhtunud, ta on küll kuulutanud, et ta astub tagasi ja president Saleh on nüüd tõeline võimalus jätta endast positiivne pärand selles riigis, äh, mis on olnud brutaalsete ähm, tavade äh, tannermaaks ja luua talle demokraatlik tulevikulootus. suur tänu, kolleeg Tänok. ma palun, kolleeg Tänok, kolleeg Tänok, kas te kuulete mind, ma palun kui te tulevikus sõna võtate, äkki loete natukene kiiremini või natukene aeglasemalt maha, äkki kasutate natukene vähem sõnu selleks, et kõik, kes teid kuulavad, ka aru saaksid, sellepärast et tõlkidel on tõesti raske teiega sammu pidada. nii, nüüd tulevad fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt kolleeg Kaczmarek, palun. president, daamid ja härrad, üheksakümne esimesel aastal Jeemenis oli keelustati alaealiste hukkamised. kuid alates üheksakümne neljandast aastast kehtib see keeld noorematele kui nagu kaheksateist aastat, kuid sellest ei peeta kinni. palju isikutel puuduvad dokumendid, vanust tõendavad dokumendid. kuid sealjuures tuleb mainida ka teisi murettekivaid nähtusi. selles riigis on rohkem relvi kui elanikke Äh, konfliktid on igapäevane asi ja nendes konfliktides sageli osalevad ka lapsed. ja inimesed ütlevad, et kui sa oled piisavalt suur, et nuga kanda, siis sa oled piisavalt suur, et võidelda äh, ja äh, teismeline Kalašnikovi automaadiga Jeemenis ei ole sugugi harukordne nähtus. Jeemeni elanikkond on väga noor, pool elanikkonnast on noorem kui kaheksateist aastat ja väga paljud institutsioonid püüavad värvata alaealisi sõdureid ja me peaksime sellele vastu seisma. suur tänu, kolleeg Kaczmarek ja nüüd proua Jäätenmägi, palun üks minut. viiekümne kaheksas riigis ikka veel kasutatakse surmanuhtlust ja üks nendest on Jeemen minu fraktsioon mõistab hukka surmanuhtluse kasutamise üldiselt ja samuti ka Muhamed Tabet Samumi ähm, plaanitava hukkamise. vaja on, et Jeemen peaks kinni endale võetud kohustustest äh,, muuhulgas lapse õiguse konventsioonist ning äh, rahvusvahelisest kodaniku- ja poliitiliste õiguste leppest. mõlemad keelustavad alaealiste äh, hukkamise esmaspäeval Amnesty International andis teada Jeemeni julgeolekujõudude tegutsemisest. Nad nimelt peksid meeleavaldajaid keppidega öö, ja elektrikumminuiadega. minu fraktsioon mõistab need vägivaldsed teod hukka ja kutsub Jeemeni valitsust üles öö, loobuma vägivallast oma rahva vastu suur tänu, kolleeg Jäätenmägi ja nüüd härra Tšernetški, üks minut, palun. tänan, president. luban, et mina oma kõnet ette ei loe. mina räägin aeglaselt. minu jaoks on väga austav Äh, võtta sõna pärast Soome endist peaministrit. Euroopa Liidus on meil selline minimalistlik lähenemine, me kutsume üles äh, ja pöördume võimude puhu, poole, et mitte kasu, ei kasutataks surmanuhtlust alaealiste vastu. mina olen surmanuhtluse vastu, kuigi ma tean, et vahel on inimesi, kes surmanuhtlust pooldavad minu meelest siin ei ole vahet, kas on äh, alaealine või, või täiskasvanu. edukalt saame me tegutseda vaid sellisel juhul, kui meie hääl kõlab ühtse häälena Jeemeni suunal. president peaks andma seal armu, aga meie peame rääkima ühel häälel. suur tänu, kolleeg Tšarnetski ja nüüd üks minut, kolleeg Paška, palun. suur tänu härra president, lugupeetud daamid ja härrad. ÜRO laste õiguste konventsioon ja teised äh, rahvusvahelised lepingud on lepingud, millest äh, Jeemeni valitsus on lubanud kinni pidada ja kõikides nendes konventsioonides on äh, surmanuhtluse kasutamine alaealiste puhul keelatud. seepärast on meil siin praegu tegemist äh, otsusega, mis on rä-, räigas vastuolus äh, konventsiooniga. seepärast ei tohiks surmanuhtlust kasutada. kui Jeemeni valitsus ütleb, et ta soovib kinni pidada demokraatlikest põhimõtetest, äh, siis räägib ta endale vastu ma arvan, et me peaksime Jeemeni valitsusele seda selgelt ütlema ja meenutama. suur tänu, kolleeg Paška ja nüüd poolteist minutit äh, härra Šegedi. aitäh, president. aitäh, president, lugupeetud saadikud. minu arvates tuleb meil hukka mõista diktaatorid diktaatori režiimid ning diktaatorlikud töövahendid. aga me võiksime ka motiveerida Jeemenit, et nemad hakkaksid liikuma demokraatia suunas. nüüd, kui Jeemeni küsimus on päevakorras, ähm, peab tõdema, et tegelikult meie ei saa Jeemeni asja ära otsustada, see on ääretult keeruline küsimus, me ei tea, milline on nende kohtumenetlusseadustik, me ei tea, kui vana see härrasmees oli, kui ta selle kuri, kurjateo, kuriteo toime pani Muhamed Samumil ei ole isegi sünnitunnistust. sellest materjalist ei tule välja, kas siin mingisugust sundi on või mitte. osutaksin ka sellele, et tegu ei ole kaugeltki mitte väikese kuriteoga. me räägime ju lõppude lõpuks mõrvast. sellepärast arvan ma, et me peaksime väga hoolikalt oma sõnu valima sellest küsimusest rääkides. USA-s näiteks on rasked kuriteod karistatavad surmanuhtlusega. suur tänu, kolleeg Šegedi ja nüüd ülejäänud registreeritud kõnelejad, kõigepealt proua Essaia. aitäh, president. Samumi olukord või intsident ei ole sugugi unikaalne, arvatavalt on praegu veel kaheksa alaealist kes ootavad surmanuhtluse toimepanemist. see on vägagi problemaatiline sellises riigis, kus ei ole äh, usaldusväärseid äh, registreid, kus on väga raske tõestada, kas inimene oli alaealine selle kuriteo toimepaneku hetkel või mitte. tähtis on siiski meeles pidada, et Jeemen on lapse õiguste konventsiooni ning rahvusvahelise kodaniku ja poliitiliste õiguste leppe osalisriik ja mõlemas on väga selgesõnaliselt keelatud äh, surmanuhtluse kohaldamine alaealistele õigusrikkujatele ja üleüldse raske karistuse kohaldamine alaealistele ning tegelikult on keeld peal ka Jeemeni oma õigusest lähtuvalt ja erinevalt eelkõnelejast ma tahaksin öelda, et äh, surmanuhtlus on alati väga julm karistus ja sellepärast just nimelt Euroopa Liit võitlebki selle vastu kõikides olukorrades ja ka meie äh, seda leiame siin saalis. suur tänu, kolleeg Esaia ja nüüd proua Pasescu, üks minut. suur tänu. surmanuhtluse kasutamine alaealise õigusrikkuja puhul on inimväärikuse vastu, see on juba iseenesest kuritegu ja seepärast tahaksin väga selgelt välja tuua seda, kui väga olen mina Jeemeni ametivõimude otsuse vastu. ka Jeemeni karistusseadustik äh, keelab alla kaheksateistaastaste isikute sooritatud kuritegude eest surmanuhtluse ja me teame, et Mohammed Samumi puhul on väga raske tema sünniaega kindlaks määrata ja tegemist on tõesti väga kurva juhtumiga ma arvan, et on väga tähtis võidelda õiguse eest elule, kõigil on õigus elule ja eriti tuleb kaitsta just lapsi. tahan kutsuda üles selle surmanuhtluse peatamisele. suur tänu, kolleeg Pasescu ja nüüd proua Makovei, palun üks minut. suur tänu. tõenäoliselt Äh, Ali Abdullah ja Tabet Samum äh, olid äh, selle õigusrikkumise toimepanemise ajal alaealised, kuid nad mõisteti surma selle teo eest ja mitu aastat tagasi ja seda karistust ei ole veel ellu viidud, seega psühholoogiline surve on väga suur, see on inimväärikuse vastane, me nõuame, et Jeemeni ametivõimud ei täida seda surmanuhtlust ja need isikud ei suutnud tõestada seda, et nad olid nooremad kui kaheksateist aastat, kuna neil puudub sünnatunnistus. sünnitunnistuse saamine on problemaatiline, sest ainult kakskümmend kaks protsenti sündidest vastavalt UNICEF-i statistikale Jeemenis ametlikult registreeritakse ilmselt osa rahalisest abi, mis me oleme suunanud Jeemenile, võiks kasutada selle probleemi lahendamiseks ja ka konkreetse kahe juhtumi äh, puhul see peaks tähendama, et need sajad inimesed, kellel on surmanuhtlus mõistetud, peaksid oma surmanuhtluse äh, alase otsuse äh, tühistatama ja selle sõnumi tuleks edastada eelmine valitsusele. tänan ja nüüd järgneb vaba mikrofoni voor. proua Tuun. Pełnoletni czy niepełnoletni, kara śmierci jest tematem. suur tänu ükskõik, kas räägime alaealistest või täiskasvanustest. Äh, surmanuhtlus on küsimus, millest me räägime üha rohkem. meil on siin Euroopa Liidus eetikakoodeks, mida me peaksime tutvustama teistes riikides, millega meil on majandussuhted. kahjuks Euroopas on ka riike, mis kasutavad surmanuhtlust. Jeemenis toimunud tähendab, et me peame esitama tungiva taotluse Jeemeni valitsusel lõpetada surmanuhtluse täideviimine alaealiste suhtes. ja ärge unustage, et on väga palju inimesi vanglates, kes ootavad surmanuhtluse täideviimist ja väga paljud neist on alaealised. me peaksime tegema ka tihedamat koostööd Amnesty Internationaliga või ka Helsingi inimõiguste konventsiooniga. suur tänu, kolleeg Thun von und Hohenstein ja nüüd saab sõna kolleeg Obermeier, üks minut, palun. suur tänu, härra president Jeemeni ametivõimude otsus alaealised surma mõista on tõesti väga õudne. Jeemen rikkus rahvusvahelist õigust, sellepärast et see riik on alla kirjutanud lapse õiguste konventsioonile. artikkel kolmkümmend seitse las-, laste õiguste konventsioonis ütleb, et surmanuhtlust ei tohi ellu viia siis, kui keru-, kuritegu äh, viidi läbi siis, kui kurjategija oli alla kaheksateist aastane aga surmanuhtlusi alaealistele rakendatakse ka teistes äh, Araabia riikides, näiteks Somaalias. Euroopa Liit peab siin koos ÜRO-ga tegutsema kiiremalt ja üheskoos selleks, et uurida selliseid rahvusvahelise õiguse rikkumisi ja neid ära hoida. jah, rääkida on küll tore, daamid ja härrad, kuid ma arvan, et sotsiaalsed ja majanduslikud surveelemendid oleks siin palju tõhusamad. suur tänu! suur tänu, härra Obermeier ja nüüd vaba mikrofoni lõpuks äh, kolleeg Silvester, palun. Grazie, signor presidente, mentre noi qui pa-. suur tänu, härra president, sellel ajal, kui meie siin praegu räägime, on vanglates sajad vangid, kes ootavad surmanuhtluse täideviimist, nad äh, on Jeemeni vanglates ja ma arvan, et see tõsiasi peaks ka Euroopa institutsioonidelt saama suurema tähelepanu. Jeemen rikub inimõiguste konventsiooni ja seda korduvalt. see on küsimus, mille puhul Euroopa Liit ei tohiks vaikida või ükskõikseks jääda, eriti just sellise riigi puhul nagu Jeemen, millel on äh, suhteid, millega on Euroopa Liidul ka suhted ees eelkõige majandussuhted. nii et me peaksime tõesti tähelepanu pöörama sellele küsimusele. on täiesti selge, et ähm, läänemaailmas, Euroopas mängib kasvatus väga tähtsat rolli. surmanuhtlusel aga ei ole kasvatavat äh, mõju, seepärast peaksime me võitlema surmanuhtluse vastu ja peaksime oma hääle kõvemini esile tooma. suur tänu, kolleeg Silvestris! nüüd annan sõna volinik Kallasele, palun. president, president, lugupeetud parlamendiliikmed, Euroopa Liit jõustades ammu vastu võetud surmanuhtlusealaseid suuniseid, on pikka aega aktiivselt võidelnud surmanuhtluse vastu Jeemenis nii üldiselt kui ka konkreetsete juhtumitega seoses. alaealiste surmanuhtlus on alati Jeemenis aset leidnud varasematel aastatel nendest juhtumitest ei teatud ja kodanikuühiskond ei olnud niivõrd aktiivne. tänu Euroopa Liidu rahastatud ja UNICEFi poolt ellu viidud alaealiste õigusrikkujate programmile on teadlikkus oluliselt kasvanud nii Jeemenis kui ka rahvusvahelistes ringkondades. nimetatud programm viidi ellu koos kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja emaduse ning lapsepõlve kõrgema nõukoguga. kuid teadlikkuse tõstmisest ain-, ainult ei piisa, sellele peavad järgnema teod. hädaabinõuna on Euroopa Liidu delegatsioon aktiivselt esitanud demarše, et peatada hukkamised. kaks viimast juhtumit leidsid aset eh, kahe tuhande kümnenda aasta detsembris Fuha Ahmed Ali Abdullah jaoks ja jaanuaris kaks tuhat üksteist Muhamed Taber Tavet Samumiga. mõlemal juhul surmanuhtluse elluviimine peatati pärast Euroopa Liidu sekkumist selleks, et anda võimaluse vanudus, vanust tõestavate asitõendite esitamiseks. Muhamed Tabet Tahar Samu küsimus tõstatus jälle eelmisel nädalal ja nüüd tundub, et presidendipoolne armuandmisotsus on karistuse ametlikuks muutmiseks vajalik. Euroopa Liit ja UNICEF on võtnud ühendust president Salega ja vastavalt meie äh, infole, mille me saime Saanast, on hukkamine veel kord edasi lükatud kuni presidendi otsuseni. Jeemenit seovad rahvusvahelised kohustused ja oma riigi alaealiste õigusrikkumisi reguleerivad seadusandlused äh, ning karistusseadus, mis ei luba alaealisi huk hukata põhjused, miks ikka veel alaealised surmamõistetute kambris istuvad, äh, on seotud raskustega nende vanuse määramisel ja seetõttu me peaksime koos UNICEF-iga mõtlema, kuidas abistada Jeemenit äh, vajalika oskusteabe omandamisele, selleks et lahendada probleeme, nende algpõhjuseid äh, adresseerides. ja lähimas perspektiivis peaks Euroopa Liit äh, üles kutsuma sõltumatu organi loomist vanuseküsimuste läbivaatamiseks ja me peaksime toetama ka advokaate, kes osutavad õigusabi alaealistele keskpikemas perspektiivis me peaksime mõtlema, kuidas aidata Euroopa Liidu poolt äh, tõhusa äh, perekonnaseisuameti loomisele selles riigis. seega me suhtume täie tõsidusega nendesse küsimustesse ja kasutame kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid. Jeemeni valitsus on olnud samuti vastuvõtlik meie demaršidele, Euroopa Liit on endiselt valmis abistama neid ja tulevikus saavutada eesmärki, et lõplikult välja juurida surmanuhtlus tänan tähelepanu eest. suur tänu, volinik Kallas ja meile on esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut, arutelu nendel on lõppenud ja hääletus toimub pärast kolmanda arutelu lõppu. järgmine päevakorrapunkt.